suurepärane, aitäh teie tähelepanu distsipliini eest. kolleeg ütles, et tavaliselt see nii lihtsalt ei lähe aga igal juhul on mul hea meel, et parlamendi põllumajanduskomisjon ja regioonide komitee NAT-komisjon on siin üheskoos selleks, et rääkida teemast, mis käsitleb meie maapiirkondade äh, tulevikku, maaelu arengut, lugupeetud asepresident, lugupeetud raportöör, head kolleegid, äh, regioonide komitee NAT-komisjoni ja agrikomisjoni nimel on mul äh, suur heameel ja siiras au te, teid tervitada siin, nii NAT-komisjoni kui NAT-komisjoni liikmeid nende osalemine tänases ähm, käsitluses äh, maaelu arengus äh, on äh, iseenesestmõistetav, lähtudes institutsioonide vahelistest suhetest, mida me soovime tihendada, aga samuti on see ka väga asjakohane selles mõttes, et omavalitsuste eesmärgid vajavad käsitlemist ja tähelepanu kui tegemist on hindamisega ja praeguse mm, ühise põllumajanduspoliitika reformi kontekstis. lugupeetud president, äh, esimees Sikerski, kes tuleb siia veidi hiljem, on juba äh, saanud äh, NAT komisjoni ees kõneleda ja mõista, kui ähm, tõsise, tõsiste aruteluga seal on tegemist. ma olen kindel, et meie arutelu täna hommikul on kindlasti väga stimuleeriv ja meie kaks komisjoni saavad vastastikku rikastada äh, arvamuste mitmekesisusega meie ühiseid muresid, äh, mida me väljendame maaelu arengu ja ja ka äh, ühise põllumajanduspoliitika reformi raames peame me mõlemad käsitlema obje-, meie eesmärke ja perspektiive, mis meie ees seisavad, äh, arvestades äh, seda, et meie piirkonnad kindlasti täidavad väga olulist ähm, rolli ja nüüd äh, tahaksin teile veidi rääkida meie tänasest äh, kavast ja järgnevatest töödest. Äh, järgmisena annan ma sõna NAT-komisjoni aseesimehele äh, härra Antoni Gerard Bukananile, kes räägib meile kohalikust ja piirkondadest vaatenurgast maaelu arengule. ja seejärel annan sõna raportöör Randel Läntsile, kes teeb meile ettekande Valgest raamatust maaelupoliitika kohta. mõlemad sõnavõtjad saavad, äh, me peame ja palun teil ajast kinni pidada, te saate viisteist minutit äh, selleks, et äh, oma sõnavõtte pidada. seejärel annan kaheks minutiks sõna koordinaatoritele meie kahest komisjonist ja me alustame kõigepealt NAT-komisjoni koordinaatoritega ja seejärel kuulame me järjest äh, härra Petersoni kõigepealt, seejärel härra äh, härra Žeblevitsi, härra Martikainenit, härra Stensonit ja härra Hatši. ja just selles järjekorras, nagu ma nimed ütlesin. ja seejärel saavad sõna põllumajanduskomisjoni äh, koordinaatorid Euroopa Parlamendist tavapärases järjekorras fraktsioonide nimekirjas, nii nagu te väga hästi teate, ja seejärel, kui meil jääb aega järele, siis toimub meil arutelu teiste liikmetega, kes on kohal, lähtume vaba mikrofoni voorust, te tunnete seda menetlust väga hästi ja loodetavasti meie arutelu saab olema väga viljakas ja me saame meie ühisest perspektiivist hea ülevaate. ja nüüd ma annaksingi sõna härra Bukananile selleks, et anda meile kohalik ja piirkondlik ülevaade maaelupoliitikast, palun. Thank you very much. suur aitäh. daamid ja härrad minu jaoks on suur rõõm siin olla meie esimese ühiskonverentsi raames Euroopa Parlamendi põllumajandus- ja maaelu arengukomisjoniga. ma loodan, et see on alguseks tihedamale koostööle meie kahe institutsiooni vahel. ma pean edastama teile NAT-komisjoni juhi pro-, Francina Ameriol Isossiassi vabandused, sest et tema ei saanud täna meiega siin olla ta on väga pettunud, et ta ei saa siin olla, arvestades seda, et äh, maapiirkondade tunnustamine äh, arengu ja innovatsiooni fookuspunktina mis saaks panustada Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegiasse osana tasakaalustatud äh, suhtest meie linnapartneritega, see on üks NATO komisjoni prioriteetidest. mina olen Tony Buchanan, olen Šotimaalt, olen hetkel Äh, NAT-komisjoni aseesimees äh, regioonide komitees. Ähm, see East Renfordshire asub äh, Šoti keskmes ja seal on umbes üheksakümmend kaks tuhat inimest, kes on üks koma seitse protsenti Šotimaa kogu elanikkonnast. me oleme ka, meil on seitse, kakssada neli tuhat nelisada hektarit, seitsekümmend viis protsenti sellest on maapiirkond kõigepealt tahaksin ta väga tänada härra Sikerskit, äh, et ta tuli NAT-komisjoni kohtumisele märtsis, et arutada maaelupoliitika tulevikku kohalike ja regionaalsete omavalitsuste esindajatega, sest et see esialgne diskussioon oli see, millest sai alguse meie tänane ühine kohtumine siin. ma olen tänulik ka Euroopa Parlamendi põllumajanduskomisjoni liikmetele kes käisid meie seminaril, mis puudutas maaelu arengupoliitika tulevikku äh, programmiperioodiks äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta järel. see toimus üheksateistkümnendal septembril ja koostöös rahvusvahelise assotsiatsiooniga äh, Rurality Environment Development ja parlamendi Rumra grupiga koos. see toetus, mida nad meile seminaril üles näitas, tugevdas meie soovi teha tihedamat koostööd Euroopa Parlamendiga selleks, et defineerida maaelu areng aasta kaks tuhat kakskümmend järel. üheksandal novembril oli meil ka ühiskonverents Euroopa Sotsiaal- ja Majanduskomiteega selleks, et tähistada Kork, esimese Korki konverentsi kahekümnendat aastapäeva. see oli nii-öelda e, maaelu arengupoliitika sünnihetkeks sellisel kujul, nagu me teda praegu tunneme härra Sikerski austas meid sellega, et oli seal kohal ja tahaksin teda tänada selle eest, et ta seal konverentsil oli. see konverents näitas, et kodanikuühiskond ja kohalikud ja regionaalsed ametivõimed jagavad samasid muresid ja seisukohti, et äh, on vaja tegutseda kau-, rohkem kui Gorki deklaratsioon ette näeb ja et on tegelikult väga vajalik äh, võtta konkreetseid kohustusi selleks, et arendada maapiirkondasid Euroopas. Äh, maapiirkondade tunnustamine Äh, fook-, arengu ja innovatsiooni fookuspunktidega, mis panustaks Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegiasse osana tasakaalustatud äh, suhtest me koos linnapartneritega on NATO komisjoni üks prioriteete. Äh, septembris toimunud konverents on andnud meile lootust ja fookust maaelu arengule ja seda tervitame me kõik regioonide komitees nüüd äh, peame tegema koostööd selleks, et tagada, et järeldused rakendatakse ja kohalik omavalitsus äh, äh, on suur otsustaja selle saavutamises. oma arvamuses maapiirkonna innovatsiooni ja moderniseerimise kohta, mille koostöös Randel Länts toetas regioonide komitee Euroopa maapiirkonna liikumise ja Rumra soovi, et koostataks valge raamat maapiirkonna kohta, mis oleks alguspunktiks maaelu äh, arengupoliitika jaoks pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. härra Länts esitab meile praktilisi ettepanekud, äh, mis on seal arvamusel ja tutvustab neid detailsemalt veidi aja pärast, aga ma tahaksin üle korrata selle olulise vajaduse see valge raamat välja anda ja ma tõesti väga loodan, et Põllumajanduse ja Maaelu Arengu Komisjon saab meid selles küsimuses toetada maa- ja vahepiirkonnad on üheksakümmend üks protsenti Euroopa Liidu territooriumist ja nad on koduks kuuekümnele protsendile elanikkonnast ja toodavad nelikümmend kolm protsenti sellest äh, lisaväärtusest ja annavad viiskümmend kuus protsenti töökohtasid. ja siiski maapiirkonnad on jäänud maapiirkond, linnapiirkondadest maha. maapiirkondade keskmine SKT on seitsekümmend kolm protsenti äh, äh, vähem kui linnapiirkondades see on eriti, ka vahe on eriti karm Ida- ja Kesk-Euroopas, kus enamik elanikkonnast elavad äh, maapiirkondades. meil on äh, terve hulk väljakutseid äh, Euroopas ja seetõttu maapiirkonnad langevad, jäävad linnapiirkondades maha, demograafilised küsimused, ühtne põllumajanduspoliitika, aasta kaks tuhat seitse ja kaks tuhat kolmteist vahel vähenes farmide arv kolmkümmend protsenti, Äh, vastavalt viimasele ametlikule statistikale. ma tean, et põllumajanduskomisjon jagab neid seisukohti, sest et äh, hiljuti võtsid nad äh, vastu raporti, paludes Euroopa institutsioonidel üle vaadata kapi põhimõtted, et see oleks avalik poliitika, millest oleks kasu kõigil, mis vastab ühiskonna vajadustele ja tegeleb ka tööhõive väljakutsetega Euroopa äh, probleemiks on ka taastuvenergia vähene tootmine, sest äh, ja, ja ta-, põllumeeste taastootmine, sest et paljud on juba pensionieelikud ja me, väga keeruline on saavutada majanduslikult jätkusuutlikke äh, ettevõtteid, mis toodaksid piisavat sissetulekut. tulu, mis tuleb põllumajanduses võrreldes teiste majandussektoritega on murettekitav. eile võttis, võeti vastu arvamus noorte talunike kohta, mis veebruaris ka jõuab täiskogu ette. ja need muudatused, mis põllumajandussektoris on toimunud, ainult tugevdab seda tunnet. maapiirkonnad ei ole teatud riikides eriti äh, Äh, meeldivad, sest et nad ei paku tervishoiuteenuseid, sotsiaalteenuseid, kultuuriteenuseid ja nii edasi, need on probleemid, millega tuleb tegeleda. vähene ligipääs, suured äh, distan-, distantsid äh, otsuste tegemisele, teadmiste lünk on sellised miinused, mis paljudele maapiirkondadele on raske ületada ligipääs kõrge kiiru-, kiirusega telekommunikatsioonivõrgustikele on võtmefaktoriga ka majanduskasvuks ja ka siin maapiirkonnad jäävad maha aastal kaks tuhat kaksteist üheksa koma üks miljonit Euroopa Liidu majapidamistest, eh, seal ei olnud veel püsivat eh, lairibavõrgustikku. üheksakümmend protsenti nendest olid maapiirkondades. aastal kaks tuhat kolmteist ainult kakskümmend viis koma üks protsenti maapiirkondadest oli kõrge kiirusega internetiga kaetud, samas olid seda kuuskümmend kaheksa koma üks protsenti linnapiirkondadest. Smart City kontseptsioon on saanud Euroopa otsusetegijate eelispoliitikaks tuleviku väljakutsetega toime tulla. Vikonte komitee leiab vastupidiselt, et võimatu on saavutada Euroopa Liidu kasvu ja maja, majanduskasvu ja töökohtade eesmärke ilma territoriaalse ühtekuuluvuseta säilitamisega. Euroopas äh, tuleb kasutada ära kõiki potentsiaalse kasvu allikaid, kaasa arvatud meie maapiirkondi. tulevase äh, programmiperioodi ettevalmistamine on juba al-, alanud, oluline, et meil oleks informeeritud debatt maapiirkondades, selleks, et anda kahe tuhande kahekümne aasta järgse poliitikatele maapiirkondades tugev oma alus, lisaväärtus ja potentsiaal loovuseks ja innovatsiooniks, see on maapiirkondades olemas, nende panus nutikasse jätkusuutlikkuse kaasavasse kasvu, mida Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegia tahab saavutada, seda ei ole piisavalt ära kasutatud. regioonide komitees me näeme väga vajalikuna et äh, valmistatakse ette seda jätkusuutliku arenguprotsessi, seetõttu palume me, et äh, te toetaksite seda eesmärki komisjoni ees äh, aasta kaks tuhat kakskümmend järgset Euroopa rahastamisvõrgustikku peaks nägema vajadusena selleks, et taas keskenduda maapiirkonna vajadustele, et lisada tõelist vitaalsust ja võimalusi nendele, kes elavad nendes piirkondades igal pool Euroopas. see on võimalus kasutada, võtta holistlikum lähenemine et vastata küsimusele, et mille jaoks tegelikult põllumajandus on. me peaksime ümber vaatama ka selle, kuidas toetada maapiirkonda mitmekesistamisega ja me peame ka mõistma Euroopa Liidu maaelupoliitikat holistilisemalt. nii nagu Kokko selgelt ütles, peame tagama, et Euroopa Liit ja ka meie riigid ja piirkonnad võtavad proofingu arengu osana ja tagavad parema regulatsiooni, need võimalused peavad tasakaalustama äh, infrastruktuuri ja investeeringute vajaduse vastu, et saavutada kriitilist massi. on oht, et tulevane rahastus ei ole piisav selleks, et kõik eesmärgid täita ja konkreetsed äh, eesmärgid ja kohustused, nagu näiteks, et see, äh, et emissioone vähendada ja kõrgekvaliteedilisi toidutooteid toota. aitäh, kolleegid, tähelepanu eest! Merci, merci, monsieur Buchanan. suur tänu, härra Buchanan, aitäh teie esialgse seisukoha eest ja nüüd annaksin ma sõna raportöörile härra Randel Läntsile selleks, et tutvustada meile valge raamatu sisu, palun. Um... suur tänu, esimees. ma tahaksin kõigepealt korrata seda, mida ütles härra Buchanan jah, me oleme tõesti rahul, et äh, meie viljakas koostöö Rahvapartei Põllumajanduskomisjoni ja regioonide komitee NAT-komisjoni vahel jätkub. samuti on mul väga hea meel näha siin Euroopa Parlamendi päevilt vanu kolleege, mul on väga hea meel siin olla. daamid ja härrad, regioonide komitee usub, et ainult äh, kohandades integreeritud lähenemist avalikule poliitikale on võimalik äh, reageerida majandusliku keskkonna ja sotsiaalsetele väljakutsetele, mis puudutavad kogu Euroopat ja maa, eriti just maapiirkondi. oma kõnes keskendun ma kolmele teemale esiteks ja kõige pikemalt käsitlema Euroopa Liidu finantstoetust maaelu arengule, tööhõivele ja territoriaalsele ühtekuuluvusele, teiseks sisenemispunktide ja maaelu mõõtme eh, süvalaiendamise mitmekesistamine ja kolmandaks struktuurifondide reeglite harmoneerimine eh, ühise strateegilise raamistiku kaudu selleks, et hõlbustada maaelu arenguprogrammide kujundamist ja haldamist regioonide komitee võttis äh, ühehäälselt vastu äh, omalgatusliku raporti, mis puudutas innovatsiooni ja kaasajastamist, äh, mille koostamises mul oli au osaleda ja selles raportis kajastasime me detailselt nende kolme valdkonna käsitlemist ja nüüd läheksin tagasi esimese punkti juurde, mis puudutas Euroopa Liidu finantstoetust maaelu arengule, tööhõivele ja territoriaalsele ühtekuuluvusele kuigi territoriaalne ühtekuuluvus on üks Lissaboni lepingu ähm, eesmärke, on mingil määral üllatav ja ka pettumust tekitav nentida, et see, kuidas struktuurifondid praegusel hetkel tegutsevad, äh, pigem ähm, süvendab ebavõrdsust piirkondade vahel. arutelu tulevase ÜPP osas ja selles, kuidas seda legitimiseerida, ägenevad äh, põllumajandustoetused on kriitika tule all, kuna nad toetavad pigem suuremaid tootmisfarme ja rõhutavad piirkondlikku spetsialiseerumist ja kontsentreeritud äh, tootmist, mis süvendab äh, ebi, ebavõrdsust ja kiirendavad äh, põllumajandustootmise kadumist mujal ma-, majanduslik keskkonna ja sotsiaalsed tagajärjed on need, millest rääkis just härra Buchanan. seetõttu töökohtade stimuleerimine ja maapiirkondade kaasamine, mille te just vastu võtsite, saab meie täieliku toetuse. veelgi enam, maaelu arengupoliitika, mis põhimõtteliselt üritab kompenseerida neid erinevusi, mida on äh, ÜPP toetused esimese samba osas äh, äh, andnud, ei ole suutnud neid trende ümber pöörata, härra Pukan on, äh, rääkis samuti detailselt sellest probleemist kuulamisel, mis korraldati kahe tuhande viieteistkümnenda aasta septembris. lähtudes esialgsetest andmetest komisjoni poolt, äh, kolm neljandikku rahastamisest kulub äh, põllumajandusele ja kuues prioriteet sotsiaalse kaasatuse, vaesuse vähendamise ja majandusarengu arendamine maaelupiirkondades saab ainult viisteist protsenti kogu eelarvest. kaasrahastamine maaelu äh, arengumeetmetes põhjustab probleeme piirkondades, äh, aga vähe ja vähem ähm, administratiivseid ja finantsvahendeid. see selgitab, miks äh, vahendite kasutamine on paljudes liikmesriikidel madal Äh, kahjuks need näitajad äh, toovad esile neid probleeme, mis äh, regioonide komitee oma arvamuses maaelupiirkondade jätkusuutlikkuse osas välja tõi. oma arvamuses e, innovatsiooni ja kaasajastamise kohta maaelu arengus seadusandlikud ettepanekud, reform ÜPP osas pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat ja ühenduse poolt juhitud arengu osas regioonide komitee kutsub üles eelarve suurendamist, mida seni on vähendatud kaheteist protsendi võrra võrreldes varasema programmeerimise ajaga. selleks, et tasakaalustada seda suurenevat kontsentratsiooni põllumajandustootmise osas, mis põhjustab laia piirkondlikku ebavõrdsust see tõus EAFRD eelarve, eelarve, eelarves peaks olema suunatud kõigepealt sotsiaalse kaasatuse suunas vaesuse vähendamiseks ja majandusarengu meetmeteks maapiirkondades, mis praegusel hetkel, nagu öeldud, saavad vaid viisteist protsenti eelarvest. kui põllumajandustootmine peaks olema konkurentsivõime ja mitmetasandiline, siis peab rõhutama mitmekesistamist samas kui äh, mitmene multifunktsionaalsus on oluline maaelu arengus, ei piisa sellest, teised sotsiaalprofessionaalsed sektorid vajavad kaasatust selleks, et toetada äh, jätkusuutlikku, mitmekesistatud äh, ja tasakaalustatud arengut maaelu ühiskonnas rohkem toetust peab minema ka kohalikele arengule ainult, ainult viis protsenti EAFRD-st on pandud kõrvale liiderprogrammile. sellest ei piisa selleks, et taaskäivitada investeeringud äh, maapiirkondades, kus inimesed, kuhu inimesed äh, tagasi pöörduvad linnapiirkondades selleks, et vähendada oma kulusid ja käivitada omaenda ettevõtteid kahjuks ülejäänud Euroopa struktuurifondid äh, süvendavad äh, neid erisusi veelgi. regioonide komitee uurimus äh, Euroopa Liidu eelarve kohta, mis on kättesaadav ka teie, teie ees, näitab, et, et need ei ole piisavad, arvestades maapiirkondade ulatust Euroopa Liidus aga seal on välja toodud, et veelgi murettekitav on see, et kärpeid võrreldes varasema kavandamisperioodiga on olulisel määral tehtud. kolmkümmend kaks koma kuus protsenti struktuurifondide eelarvest kulutati maaelu arenguks kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist äh, perioodil, siis äh, nüüd on see vaid kakskümmend üks koma kolm protsenti käesolevas äh, kavandamisperioodis ja see on tõsine kaotus äh, maapiirkondadele äh, kulude vähendamine on seotud kärbetega ERDF-i rahastamise maapiirkondades. Äh, Regio peadirektoraat on ette näinud, et see on vähenenud kakskümmend viis koma kaheksa protsenti võrreldes kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist aastal, praegusel hetkel on see jõudnud üksteist koma viie protsendini. see tähendab, et ERDF-i vahendeid on vaja ümber suunata maapiirkondadele ERDF peab täiendama EAFRD-d, nii nagu kirjas on lepingus, selleks et täita territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärki nagu härra Buchanan selgitas, on vaja tegutseda kiiresti selleks, et kutseharidust maapiirkondades arendada, samas vaid üheksa protsenti sotsiaalfondidest kasutati varasemas kavandamisperioodil selleks ja nüüd on see veelgi vähenenud kaks, seitsmele protsendile perioodiks kaks tuhat neliteist kuni kakskümmend, tuhat kakskümmend tegemist on näitajaga, mis ei ole piisav selleks, et reageerida vajadustele nendes piirkondades ja lahendada probleemid, mis puudutavad väljarändamist ähm, maapiirkondadest. Neid nõudmisi on vaja vahehindamisel äh, vaja arvesse võtta äh, ja arvesse võtta ka kaks tuhat kakskümmend aasta järgses kavandamisperioodis jätkaksin nüüd oma teise punktiga, mis puudutab maaelu mõõtme süvalaiendamist Euroopa poliitikates. maaelu vajadused on äh, palju kaugele ulatuvad selles osas, mida are-, maaelu arengupoliitika saab teha, aga Euroopa Liidus ei ole ei kvantiteeti ega kvaliteeti selles osas. struktuuripoliitika peaks arvesse võt-, peaks selle, seda pidama oma prioriteetseks eesmärgiks, lähtudes Lissaboni lepingust. üks olulistest prioriteetidest on lairibaühendus telekommunikatsiooni osas, see on vajalik konkurentsivõimeks ja majanduskasvuks nagu härra Buchanan ütles, siis kaks tuhat kolmteist aastal vaid kakskümmend viis koma üks protsenti maapiirkondadest olid kaetud lairibaühendusega võrreldes kuue koma kaheksa koma ühe protsendiga linnapiirkondades kuigi äh, maa- ja linnapiirkondade vaheline sõltuvus on oluline kaalukeel, siis Euroopa Liidu poliitika seda ei käsitle ja tegelikult on see piiratud vaid teatud äh, peadirektoraatide poolt, tegemist on probleemiga, mis vajab lahendamist äh, võimalikult peatselt. väga kiireloomuline on mitmekesistada maaelu arengu teemade käsitlemist kõikides Euroopa Liidu poliitikates, nii nagu seda tehakse linnade puhul selline lähenemine ei ole lihtne ja sellel on mitmeid takistusi selleks, et läbi rääkida seda, arvestades ähm, maapiirkondade ulatust ja eelarvamuse, aga need aitavad tagada parema seotuse ja integratsiooni äh, maaelu ja muude meetmete vahel. ja nüüd tuleksin oma kolmanda punkti juurde, mis puudutab äh, kohalähelise, kohapõhise lähenemise toomise, sissetoomine programmidesse. seda peab arvesse võtma, samas kui äh, seda ei tehta ja uurimustöö näitab, et sal-, sarnase lähenemine, vastuvõtmine on oluline selleks, et territoriaalse teadlikkuse suurendada ja selleks, et läheneda kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärkidele. kuigi ühine strateegiline raamistik ja partnerluslepingud aitavad luua äh, hea keskkonna koordineerimiseks ja neid võib pidada oluliseks ähm, innovatsiooniks Euroopa poliitika raamistikus, ei, ei piisa sellest, et tagada jätkusuutlik maaelu areng ühe ähm,, kogukonnapõhine ähm, areng ja integreeritud territoriaalsed investeeringud on äh, ainsad sätted ühiste sätete määruses, mis äh, loovad vajaliku sünergia nende vahendite vahel. veelgi enam, nende äh, teemade rakendamine praktikas on järjekordne väljakutse, eriti mis puudutab äh, seda, et äh, traditsiooniliselt ei ole seda tehtud ja lõpetuseks äh, korraliku ähm, äh, äh, maaelu arengustrateegia väljaarendamine ja rakendamine on vajalik, sellepärast et et seal on väga palju probleeme. oma arvamuses sel teemal on regioonide komitee rõhutanud, et selle võimekuse loomine on võtmeküsimuseks selleks, et võimaldada kohalikel sidusrühmadel kohalikke strateegiaid ellu viia ja kujundada. lõpetuseks ütleksin järgmist kakskümmend aastat tagasi Korgi deklaratsiooniga, mis võeti vastu üheksandal novembril üheksakümne kuuendal, äh, sooviti äh, tasakaalustatud äh, lähenemist maa- ja linnapiirkondade kulutuste osas ja taristu investeeringuteks, samas peame nentima, et sellest on asi kaugel. kui me soovime ennetada, et teine KORK äh, kaks deklaratsioon, mis võeti vastu kuuendal septembril kaks tuhat kuusteist, ei jääks ainult äh, retoorikaks, on oluline äh, sisse tuua vastav meede, mille eesmärk oleks süstemaatiliselt läbi vaadata teisi makro- ja sektoraalseid poliitikaid maaelu perspektiivist. sellepärast kutsume me üles Valge Raamatu koostamiseks äh, sel teemal, sest see on vajalik ja asendamatu samm, kui me soovime, et äh, meil oleks uus Euroopa poliitika maaelu arengus. ÜPP ei saa ja kindlasti ei peaks ka iseseisvalt äh, reageerima maaelu arengu teemadele, mida teistes poliitikates ei ole arvesse võetud, sellepärast oleme siia tulnud täna et äh, kiireloomuliselt taotleda teie toetust valgele raamatule maaelu arengus. suur tänu tähelepanu eest! Merci, merci beaucoup, monsieur. suur tänu, härra Lents! aitäh selle sisulise täpsuse eest äh, sellel teemal ja aitäh selle töö eest. tegemist on väga olulise äh, ja ja nüüd äh, võtab siis äh, selle ürituse korraldamise üle esimees Sikorski, kes on saabunud. ja nüüd oleme me jõudnud NAT-komisjoni koordinaatorite sõnavõttudeni enne parlamendikomisjoni sõnavõtte ja nüüd saab sõna härra Karsten Uno Peterson äh, sotsiaaldemokraatide nimel. In the spirit of territorial cohesion not suur tänu. me peame vaatama, milline on tasakaal linna maapiirkondade vahel ja siinkohal me peame ka vaatama, millised on Euroopa ressursid ja millistele tingimustele tuleb vastata ning äh, siin on tasakaal oluline saavutada kõikides Euroopa poliitikates see puudutab ka Euroopa kodanike võrdsuse tagamist, ükskõik, kas nad elavad linnapiirkonnas või kuskil mujal piirkonnas ja kapitali tagamine on oluline kõikidele osapooltele, eriti mis puudutab vastastikuseid pädevusi, selleks, et ähm, hüvitada maapiirkonna puudujääke. toon Taanist ühe näite. nii et Taanis on piirkondi, mis on silmitsi suur majanduslike äh, väljakutsetega, me üritame seal väljakutsed äh, muuta võimalusteks, seal on erinevad väljakutsed, erinevad äh, tugevused ja seal on äh, tegu siis probleemidega, mis on seotud linnastumisega ja see puudutab siis eraettevõtteid ja nii edasi. ja Lõuna-Taanis üritatakse edendada majanduskasvu kõikides piirkondades. ja selleks, et neid eesmärke saavutada, me üritame koondada konkreetsete eh, piirkondade tugevad küljed. ja meil on kolm tüüpi algatusi. meil on eraldi fond väikeprojektide jaoks ja ähm, maapiirkondade jaoks samuti algatus, mis eh, seob maapiirkondades ähm, kohalike tugevate külgedega ja samuti on meil projekt, mis puudutab eelkõige just kohalikku arengut ja ka majanduskasvu edendamist ning siin läbi on viidud ka ähm, äh, uuring, mis äh, käsitleb ähm, elektripraami ehitamist ja selleks on ette nähtud seitseteist miljonit eurot äh, Horisont kakskümmend kakskümmend programmist. Taani esimene elektriline praam saab reaalsuseks kahe tuhande seitsmendal, seitsmeteistkümnendal aastal, see loob kohapeal töökohti äh, Äh, samuti toob ähm, teadmisi ja parandab siis ka majanduskasvu laiemalt. Merci, merci à vous, monsieur. suur tänu, härra Peterson. ja nüüd saab sõna härra Tšeblevitš äh, Rahvapartei nimel. Szanowny panie przewodniczący, droga komisjo, witam e, wszystkich. Esimees Euroopa Parlamendi liikmed, agrikomisjoni liikmed, mina esindan siin Sahholja-Pomorske piirkonda ning täna on mul hea meel rääkida Rahvapartei nimel. ning mina tooksin välja kaks olulist punkti. kõigepealt sooviksin rääkida põllumajandustoodete eh, hindadest. rahvapartei leiab, et ähm, põllumajanduspoliitika peab rohkem tähelepanu pöörduma ka põllumajandustoodetele ähm, ja ka Euroopa kodanikele ja tarbijatele ning eh, me peaksime vähendama oma sõltuvust ülemaailmsest eh, tarnest, see tähendab, et meil on vaja kohalikke tarneahelaid, eh, kohalike toodetele rohkem rõhuda, samuti on siin vaja, vaja edendada kohalikke mm, mm, toitlustusteenuseid, samuti näiteks koolisööklates pakkuda kohalikke tooteid ning samuti tootmine peab aset leidma mm, keskkondlikult jätkusuutlikumal viisil. see on esimene punkt, mida ma soovisin välja tuua. täna, täna on oluline veel teine punkt, see puudutab töökohtade loomist ja eelkõige ka maaturismisektoris. põllumajandusturism, maaturism on ähm, heaks võimaluseks paljudele Euroopa Liidu piirkondadele töökohtade loomisel ning äh, loomulikult me ei saa siin lähtuda mitte ainult töökohtade loomisest, vaid see on ka vahendiks, kuidas ähm, toetada põllumajandusettevõtete ähm, mitmekesistamist. see puudutab ka toetust ähm, näiteks kohalikele äh, käsitöölistele, samuti kohaliku keskkonna kaitsmist ja nii edasi see on üks paljudest eesmärkidest, mis me oleme seadnud. ja me kutsume üles ka integreeritud tegevuste kavandamisele, nii et tulevane ÜPP saaks ka selliseid algatusi toetada. ja tähtis on toetada ka VKE-sid, kes tegutsevad põllumajandusvaldkonnas siin on olulised ka näiteks ähm, turustamis- toetusmeetmed. Need on olulised VKE-dele selleks, et äh, ka tuua sisse turiste teistest piirkondadest. paljud põllumajanduspiirkonnad ähm, kannatavad selle all, et nad on taristute poolest äh, ähm, eraldatud ja seetõttu on tähtis tee-ehitus oluline on ka ähm, juurdepääs internetile ja lõpetuseks sooviksin veel lisada, et ähm, on, meil on tuhat kolmsada algatust käigus tänu erinevatele põllumajandusfondidele, aitäh! Merci, merci à vous, just suur tänu! tahaksin järgmistele sõnavõtjale, võtjatele öelda, et palun pidage kinni kaheminutilisest kõneajast, mis teile on määratud ja ma tean, et kindlasti tahetakse kauem äh, kõneleda, aga palun pidage sellest kinni ja tänan teid juba ette ja nüüd saab sõna härra Martikainen. suur tänu, esimees. ma lihtsalt soovisin kontrollida, kas ma saan rääkida ka soome keeles. et ehk tõlgid annaksid mulle teada, kas saan rääkida soome keeles noh, jätkan kuidagi. suurepärane, jätkan soome keeles, ma eeldan, et tuleb läbi. tundub, et ka Soome kabiinis on tõlgid olemas. ma ei hakka kordama seda, mida varasemad kolleegid on öelnud ja e, toon välja paar põhipunkti. kõigepealt on küll tõlge soome keelest siiski nii et kõigepealt äh, tooksin välja kõige kaugemate äärepoolsemate piirkondade olukorra, äh, põllumajandustootmise tulusus väheneb ja nendes piirkondades äh, oma ametiga jätkamine väheneb ja samal ajal kaotavad nad ka kaovad sealt ka inimesed ja elujõud ja me peaksime mõtlema selle üle, kas kaks tuhat kakskümmend järgses äh, ajas oleks meil vaja rohkem äh, maaelu äh, vahendeid ja põllumajandusvahendeid selleks, et tagada, et need laialdased Euroopa Liidu piirkonnad elujõulised püsiksid. teiseks tahaksin meelde tuletada, et regioonide komitee tabas naelapea pihta, kui ta rääkis äh, piimasektori äh, tulekust äh, kvoodisüsteemi järel ja ma arvan, et me peaksime dialoogi jätkama selleks, et tuletada parimad praktikad välja, mõningaid jõupingutusi on kriisi leevendamiseks juba tehtud, aga samas midagi kardinaalset ei ole suudetud teha, et olukord ka igal pool paraneks Euroopa Liidus. selleks on meil vaja katsetada ka uusi vahendeid kolmandaks tahaksin mainida lühidalt, et regioonide komitees toimub komisjoni poolt korraldatav Euroopa Liidu toiduraiskamise platvormi üritus, esimene see sarnane üritus, selline koosolek, regioonide komitee on arvamuse koostanud selle kohta juba kevadel, mina olin selle raportöör ja nüüd, kui Euroopa Parlament oma arvamust on koostamas, siis oleme me valmis omalt poolt panustama ja selle töörühmaga kindlasti üritatakse saavutada ambitsioonikaid eesmärke, me räägime siin äh, Äh, väga paljudest tonnidest raiskamisest ja loodaksin koostööd selles osas meie parlament, parlamendi ja regioonide komitee vahel, aitäh! Merci à vous, monsieur Martikainen. suur tänu, härra Martikainen ja nüüd saab sõna härra Stenson uh,. Thank you, Mr Chair. suur tänu, härra esimees. ja mina olen äh, es- ähm,, Euroopa Alliansi esindaja ning äh, mina tulen äh, Iirimaa maapiirkonnast ning, äh, ning seal piirkonnas ei ole üldse lairibaühendust. nii et me oleme sellest rääkinud parlamendis ja samuti ka Iirimaa valitsusest ja oluline on see meile kui väikepõllumajandustootjatele, et meil oleks juurdepääs lairibaühendusele, aga meil seda ei ole, selle teemaga tuleks kiiresti tegeleda. meil on vaja Lääne-Iirimaal ähm, juurdepääs tagada selleks, et inimesed saaksid töötada ja seal elada ja võib-olla on minu meelest äh, liiga palju keskendutud just äh, linnapiirkondadele ja seda just maapiirkondade äh, arvelt. ja me peame sellega tegelema, sellepärast et me ei saa linnastada kõiki piirkondi, me peaksime ikkagi elus hoidma ka oma maapiirkond. nüüd teiseks, Euroopa Liidul oleks ähm, vaja rohkem panustada maapiirkondadesse ning seoses sellega, et rahvastiku arv väheneb, siis väga paljud meie külad ja väikelinnad äh, ähm, ka vaesuvad. nii et äh, võib juhtuda isegi niimoodi, et äh, postikontorid kaovad või isegi politseiosakonnad kaovad. nii et sellega tuleb ka tegeleda ning liideriprogramm, mis on suurepärane ja tervitatav, võiks keskenduda just mõningate nende probleemidega tegelemisele ja ma ütleksin, et kuna ma tulen äh, Urban Komisjonist, siis me peaksime keskenduma ikkagi sellele, et noored talunikud saaksid juurdepääsu nii-öelda heale maale, et nad saaksid jätkata tootmisega. ja ma tervitan väga ka ähm, kartoni avaldust, aga nüüd on aeg tegutseda. Euroopa Parlament ja Regionaalne Komisjon, komitee saavad olla osa sellest tegutsemisest, et me peaksime andma maapiirkondadele teise võimaluse. ja me ei tohiks lasta sellel võimalusel käest minna, sellepärast meie seadusandjatena meid hinnatakse, meie tegevust hinnatakse ikkagi selle alusel, kui palju Euroopa me, me keskkonda, maastikku me oleme suutnud äh, säilitada ja praegusel hetkel ma ausalt öelda ei ole väga optimistlik. suur tänu, härra Stenson ja järgmisena saab sõna härra Hatš ECR-i nimel. suur tänu, härra esimees ja ka Euroopa Parlamendi liikmetele, kolleegid. nagu te kuulsite, minul on härnalt äh, äh, Hatš ja ma olen äh, Põhja-Iirimaa esindaja ning samuti ma tegelen ka Euroopa noortalunike äh, toetamisega. nii et ma arvan, et ma ei pea agrikomisjoni veenma selles, et oluline on äh, tegeleda meie maapiirkondadega, samuti nende jätkusuutliku arengu tagamisega. ja ma tutvustasin oma noortalunikke puudutavat dokumenti eile ähm, regionaalide komitees ning äh, see dokument võeti ühehäälselt vastu, mis näitab, et erinevate riikide kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused sellel olulisel teemal räägivad ühel häälel. nagu te teate vaid, vaid kuus protsenti Euroopa talunikest on äh, pärit nooremast põlvkonnast. ning me teame, et äh, äh, noortalunike puudujääk seab ohtu ka maapiirkondade majandus- ja sotsiaalse jätkusuutlikkuse ning sellega on seotud ka teised väljakutsed, näiteks mis puudutab keerulist juurdepääsu transpordile, samuti ähm, kommunikatsiooni tar-, taristutele, lairibaühendusega hõlmatus, ähm, samuti see puudutab ka haridus, kultuuri valdkonna, sotsiaal- ja tervishoiu, äh, nii et me peame siinkohal arutama ka Lissaboni lepingus ähm, ära toodud eesmärkidega, mis puudutavad territoriaalset ühtekuuluvust. ja me peaksime siin äh, rohkem kaasama ka Euroopa Investeeringute Panga äh, äh, toetusi, aga paraku siin ei minda piisavalt kaugele. nii et me peaksime arvestama ikkagi sellega, et me peame oma, ähm, peame hakkama saama ka rahvastiku vananemisega ning tõepoolest äh, Iirimaal on just äh, lairibaühenduse puudumine üheks kõige suuremaks väljakutseks töökohtade loomisel. ning äh, ähm, samuti tuleks Ühendkuningriigis tagada suurem konkurentsivõime, aitäh. suur tänu, aitäh, härra Hadž. ja nüüd saame edasi minna, oleme lõpetanud nad komisjoni esindajatega ja lähme kohe edasi äh, agrikomisjoni ähm, äh, koordinaatoritega ja annaksin Rahvapartei esindajale kõigepealt sõna. härra Tess, suur tänu, härra esimees, lugupeetud kolleegid üks asja, ühte asja tuleb kinni, üle kinnitada, et äh, maapiirkonnad on liikmesriigiti väga erinevad, aga ka liikmesriigi siseselt väga erinevad ja seetõttu peaksid olema programmid ka vastavalt kohandatud. maapiirkonnad on ka äh, elulis-, eluliseks eeltingimuseks äh, linnapiirkondades, sellepärast et maapiirkondades toodetakse toitu, joogivett, nii et nemad on meie eluallikaks, on meie linnapiirkondade eluallikaks ja me peaksime toetama seda arengut, et seal, kus on äh, probleemid, tuleks keskenduda äh, maapiirkondadele, aga mitte ainult Euroopa ei vastuta siin, vaid ka meie poliitikud, kohapealsed poliitikud vastutavad selle eest äh, liikmesriikides. ma olin ise kaksteist aastat ähm, kohaliku omavalitsuse liige, ma tulen Baieri liidumaal ja meil oli kõi-, väga suur lastesuremus, sissetulekud olid väga madalad, aga nüüd me oleme jõudnud väga kaugele. nii et nüüd meie töötuse määr on näiteks teiselt, suuruselt teiselt kõige väiksem. ja kuidas me oleme kõike seda saavutanud, see, selle tänu sellele oleme seda saavutanud, et me oleme õigeaegselt investeerinud taristutesse, siin räägiti lairibaühendusest, lairibaühendus peab olema tagatud maapiirkondades. sellepärast, et kui meil oma kohalikes omavalitsustes ja oma piirkondades ei oleks seda, siis me ei saaks luua töökohti. ja Baieri liidumaal on investeeritud üks koma viis miljardit sellesse, nii et see on rohkem kui mujal Saksamaal üheksakümmend kuus protsenti kohalikest omavalitsustest on ähm, toetuspiirkondades ja sellega on loodud ka need eeldused, et maapiirkonnad saavad tulevikus üldse ellu jääda ja ma arvan, et peame tähelepanu pöörama ka sellele, et neid nappe ressursse kasutatakse selliselt, et saavutataks võimalikult tõhusad tulemused ja ma võin öelda oma piirkonna nimel, et, et ka minu piirkonnas ei ole äh, kõiki vahendeid tõhusalt kasutatud ja seetõttu Valges raamatus tuleks ka rõhutada seda, et ikkagi tuleks ähm, tõhus vahendite kasutamine rohkem tähelepanu alla võtta. aitäh ja kolleeg Di Castro, palun. Sì, grazie Presidente, grazie. suur tänu, härra esimees, ka mina sooviksin tänada regioonide komitee esindajat ja samuti sooviksin äh, NATI sektsiooni tänada selle väga olulise kohtumise korraldamisest. võin öelda et minu fraktsioon toetab seda, et peaks koostama äh, valge raamatu ka maapiirkondade kohta ja meie võime seda algatust toetada ja nii, nagu raportöör äsja ütles, siis siin on tegu ka äh, nende arengutega, mida me nägime äh, KORK kaks konverentsil nii et tegu ei ole mitte ainult põllumajanduspoliitikaga, vaid tegu on kõikide poliitikatega. see on väga oluline võitlus, mida praegu peetakse maapiirkondade nimel, aga tihtipeale on siin tegu ka ähm, liikmesriikide projektide lühinägelikkusega mis oma negatiivset mõju avaldab ähm, maaeluprogrammidele ja meie oleme panustanud sellesse, et et liikmesriikidel, liikmesriigid rohkem panustaksid maaelu arengusse, aga nagu me juba kuulsime, siis liikmesriigid on väga vähe seda võimalust kasutanud. ja suurem, suurem osa vahendeid jäeti esimesse sambasse, kus on põllumajanduspoliitika vahendid, aga nagu juba öeldi, see ÜPP ei tohi olla ainsaks valdkonnaks, mis tegeleb maapiirkondade tugevdamisega, seetõttu on oluline leida ka uusi lahendusi ja seetõttu ma leian, et valge raamat on väga oluline panus sellesse tegevusse, sest tänu sellele saaks ka täpsemalt selgitada, kuidas nendest poliitikast kasu saaks olla, siin juba räägiti ka taristutest, samuti räägiti siin kohalikest piirkondlikest omavalitsustest, nende kaasatusest see on väga oluline selleks, et äh, meie poliitikud äh, saaksid ressursse tõhusalt kasutada, aga me teame, et Euroopas ähm, kõiki vahendeid ka kärbitakse, mitte ei suurendata. suur tänu ja palju edu! Mhm. ja proua Müller, palun! aitäh, härra esimees, äh, selle Ehm, arutelu korraldamisest regioonide komiteekas on äärmiselt oluline minu jaoks ja mm, mis puudutab erinevaid maaelu arengu äh, aspekte, siis ma võin neid tõesti rõhutada ja üle kinnitada, et me peame seda vaatama paketina, mobiilsus, äh, taristud, äh, samuti mm, haridus, mm, kõrgharidusasutused maapiirkondades, see on äärmiselt oluline tähtis oleks see, et meil oleks lisaks struktuurifondidele veel ka teisigi ähm, vahendeid ka näiteks transpordi jaoks äh, selleks, et ähm, maapiirkondi tugevdada ning kolmkümmend protsenti ettevõtjatest on tõesti vanemad kui kuuskümmend viis aastat äh, vanad ja see on ähm, see on meie jaoks häirekellaks, sellepärast et äh, me peame tagama selle, et põllumajandustootmine oleks ähm, köitev ka meie noorte jaoks. ja mis puudutab ähm, lairibaühendust, siis see ei pea olema meie komisjoni jaoks kõige olulisemaks eesmärgiks, aga vaatamata kõikidele nendele probleemidele me peame täpsemalt vaatama ka seda, kuidas maid kasutatakse. näiteks mis puudutab erinevate pindalade kasutamist siis ja maade kasutamist, siis me peame arvestama sellega, et näiteks Saksamaal meil läheb väga palju mm, põllumajandusmaad kaduma, näiteks teede ehitusel ja nii edasi asi on selles, et äh, kohalikud omavalitsused peavad väga palju vahendeid suunama sellesse, et äh, bioloogilist mitmekesisust kaitsta, me peame siin rohkem stiimuleid leidma ja ma arvan, et Saksamaalt on näha väga palju negatiivseid äh, näiteid, millest oleks võib-olla kasu, kasulik õppida ka teistel riikidel, et neid vältida. suur tänu, proua Müller! no pole, pole kuigi, jah. kuue nimel, palun. aga siiski siis härra Luasoo. suur tänu, täna räägime väga palju maaelu arengust, äh, aga samas midagi ei toimu, samas toimub maaelu äh, Äh, väljasuremine, avalikud teenused kaovad, äh, töökohad kaovad ja nii edasi ja see toob endaga kaasa väga palju kannatusi. samas aga Euroopas muudkui räägitakse nendest põhjustest ja äh, üheksakümne teisest aastast alates ÜPP ei toeta meie põllumajandustootmist enam vaid süvendab konkurentsi, meil on vaja toetada vastavaid piirkondi ja ähm, meil ei ole siin lahendust, me oleme näinud ka meditsiinivaldkonnas seda, et äh, ra-, äh, rahaga motiveerimine ei aita alati inimesi ähm, äh, kaasata. ja nagu me rääkisime, siis ei ole meil tagatud vajalikud võrgustikud ja riiklikul tasandil on vaja paika panna, piirkonnad ei suuda siin midagi ära teha ja ega lahendusi leida. mina olen kahe tuhande neljandast aastast äh, Äh, ja ka varasemalt juba kohapeal seda elu näinud ja ma tean, et meil on vaja tegutseda nii kohalikul kui ka Euroopa tasandil ja olukord on selge, et meil on vaja tegutseda. aitäh selle valge raamatu ettepaneku eest, mis taaskord kinnitab väga paljusid meie muresid, aitäh! aitäh! ja nüüd, kui lubate, siis jätkame järgmiselt, et kõigepealt äh, Äh, annaksin sõna äh, meie äh, härra Bukanini ja härra Lantsile, et reageerida nendele varasematele sõnavõttudele ja vaba mikrofoni vooru nimes paluksin nendel, kes soovivad sõna, anda märku, tõstes oma nimesilti selleks, et me saaksime siis paika panna sõnasaajate nimekirja pärast seda ja kui te niiviisi sellise lahendusega nõus olete, härra Buchanan, võib-olla soovite alustada? Yeah, thank you, Chair. Yeah, very much. aitäh ja ma väga tervitan äh, neid äh, tehtud kommentaare, mille kolleegid äh, tegid, nii regioonide komitee kui Euroopa Parlamendi kolleegid ja hea on teada, et see visioon, mis meil on selleks, et parandada maapiirkondade elu, et eh, tuua taristut, et parandada eluvõimalusi nendele, kes eh, maapiirkondades töötavad, see on äärmiselt oluline. ei tohi unustada, et me kõik peaksime vaatama seda olukorda nii, et me teeksime kõik endast oleneda selleks, et arendada maapiirkondade, äh, elanikkonna vähenemine maapiirkondades on suur aspekt siin. Äh, ilma selleta, et inimesed jätkuvalt maatööd teeksid, et nad jääksid maapiirkondadele, me ei kasuta ära kõiki neid võimalusi, mis meil on. Äh, ja me vaatame tulevikku, hea, et meil täna selline kohtumine on, sest et äh, see on väga asja ja ajakohane vaadata tulevikku ja arendada maapiirkondade vastavalt, me peame pakkuma neid teenuseid kõikidele oma kodanikele ja see peabki asjade alus olema, kas inimesed elavad maapiirkondades, rannapiirkondades, linnades, me peame tagama selle, et kõik kodanikud saaksid võrdse ja õiglase kohtlemise osalemiseks, hoolimata sellest, kus nad on. et parandada neid olukordi, neid ühiskondi, kus me kõik elame ja töötame, aitäh! suur tänu, härra Bukanan! ja härra Länts, kas te soovite ka midagi öelda uh,? Just very briefly. väga lühidalt. me tõesti jagame kõik ühist eesmärki. et äh, oleks võimalus äh, väärikaks eluks äh, just maapiirkondades me mainisime neid väljakutseid, mis on maapiirkondade ees. me oleme nende osas ka ühel nõul, elanikkonna vananemine, noort, inimeste lahkumine, keskkonnaküsimused, taristu või eh, see, et on puudu investeeringuid eh, taristusse, lairiba küsimus, mis minu kui eestlase jaoks on osa inimõigustest nii et äh, ma näen siin palju selliseid äh, mõtteid, mida me jagame. ka see palve valge raamatu koostamiseks, nii et hakkame siis tööle, muudame selle tegelikkuseks, nii et äh, see oleks meie üks järgmiseks sammust, sammuks, nii et me saaksime kõik siin asjade kujundamisel kaasa aidata, aitäh. suur tänu, härra Länts. aitäh selle reaktsiooni eest NAT-komisjoni nimel äh, tahaksin, tahaksin nüüd anda järgmisele sõnavõtjale see äh, sõna, enne seda tahaksin tervitada väga erilist ähm, äh, külalist, kes aastaid juhtis teie organisatsiooni ja keda ma tunnen paremini kui teisi, sellepärast et me võitlesime üheskoos mitte ideoloogilisel, aga maaelu arengu nimel härra Jaco Blanc keda ma tervitan siin ja tänan selle võitluse eest, mida ta on pidanud ja mida ta jätkab. ja me oleme väga palju temaga arutanud äh, mägiste piirkondade probleemi ja annan teile sõna, palun. suur tänu äh,, esimees, see on tõesti väga meeltliigutav ja ma tean, et meil on ühine tahe, mida me jagame äh, selleks äh, maaelu piirkondades tagada elu ja mul on omalt poolt väga hea meel, et äh, Euroopa Parlament ja regioonide komitee on äh, tegutsema hakanud. ma olen veidi mures, kui ma näen, milline on Äh, olukord äh, seoses võrreldes linnadega, eriti mis puudutab rahastamist ja tõesti on vaja meil ühist võitlust selleks, et saavutada see valge raamat äh, maaelu arengu osas. meil on vaja arvesse võtta kõike seda ja me teame, et põllumajandusvaldkonnas, sellest rääkisime me ka eile regioonide komitees, et see on seotud ka teatud reguleerimistega selleks, et arvesse võtta põllumajandustoodete volatiilne hind. Euroopa Parlament ja regioonide komitee peavad omalt poolt äh, elavdama teatud valdkondi, näiteks tootjate otsemüüki, territoriaalset äh, lähenemist, et olukorda lahendada ja loomulikult äh, teenuste tagamine äh, ja mitte uute arvete loomist, ainult praegused tehnoloogiad võimavad anda meile uue eelise maaelu piir, maapiirkondades selleks, et luua solidaarsus, selleks, et arendada digitaalseid teenuseid ja need tagada. lugupeetud esimees, mul on tõesti väga hea meel viibida siin ja näha, et me saame üheskoos võidelda selleks, et säilitada tasakaal, territoriaalne ühtekuuluvus on Euroopa poliitika eesmärgiks saanud Lissaboni lepingutega meie peame asuma tegutsema selleks, et see realiseeruks, et maapiirkonnad ei tühjeneks. me ei tohi äh, enam lihtsalt mõelda, vaid äh, meil on vaja tagada see, et me saaksime tasakaalustatult äh, edasi elada, aitäh. suur tänu, härra Leblanc ja härra Roppe, palun. Ačiū gerbiamas pirmininkė, ačiū visiems, kurie organizavo šitą diskusiją, manau suur tänu kõigile neile, kes selle arutelu on korraldanud, tegemist on tähtsa debatiga ja tegemist ei ole esimese korraga, kus seda tüüpi arutelu aset leiab. kuulates kõiki neid sõnavõtte, võib teha teatud järeldusi. mina olen sündinud maapiirkonnas ja seal ka pikalt elanud ja sellepärast on mul väga hea meel, et me räägime maaelu probleemidest. me räägime sellest, aga alati ei suuda me leida lahendusi, kas Euroopa või siis ka äh, riiklikul tasandil. see, mis puudutab hindu ja tulevikku, kõike seda, mis on ebaselge, äh, toetussüsteeme siis noortel on väga raske teha otsust ja jääda maale elama. mis puudutab Balti riike, siis äh, seoses sellega tuleb mainida, äh, milline on sissetuleku erinevus, need on palju kõrgemad linnades võrreldes äh, maapiirkondadega, isegi pooleteisekordne vahe on seal me peame välja tooma erinevused mitte ainult äh, riikides, riikide vahel, riikide seeseselt, vaid ka riikide vahel ja sellepärast inimesed ka emigreeruvad, näiteks äh, leedukad äh, teenivad Leedus palju vähem kui Ühendkuningriigis või Saksamaal. tegemist on nähtusega, mis on väga hävitav ja seetõttu peame me järele mõtlema, kuidas meil oleks võimalik äh, inimesi äh, oma riigis hoida, kuidas teha nii, et äh, pered ei oleks lahutatud. meil on väga palju väljakutseid, me oleme sellest teadlikud. sellised programmid nagu Leader programm sa-, ait-, aitavad meil tähtsaid äh, asju teha. võib-olla saaksime me kasutada ka struktuurifonde, ühtekuuluvusfondi vahendeid äh, koos liideri vahenditega selleks, et lahendada mõningaid probleeme, mis meie ees on. eile professor äh, Düsrel rääkis sellest, et noored jäävad maare, maale sellepärast, et eh, kui tagada neile eh, juurdepääs teatud teenustele tänu telefonile, tänu internetile, Leedus on digivaldkond üsnagi hästi arenenud, aga samas on vaja tagada ka vajalikud teenused selleks, et vähendada erinevuse eh, maa- ja linnapiirkondade vahel me kõik teame, et äh, palju tervislikum ja parem on maal elada, meil on lihtsalt vaja vajalikku tingimusi selleks, aitäh. suur tänu, härra Rope ja härra Jaar, palun järgmiseks. suur tänu, härra esimees, ja ka mina leian, et see arutelu on väga oluline. sellepärast, et äh, mullegi teeb äh, muret see, et meil ei ole tegu mitte ainult äh, demograafilise äh, murega, vaid ka demokraatliku probleemiga on tegu maapiirkondades, nii et me peaks iseenesest petma, linnapiirkonnad on paremini korraldatud ja ja võib-olla liialdatuna võiks öelda, et kõige suurem ressursside raiskaja ongi linnapiirkonnad ja vahetevahel mulle tundub, et maapiirkondadele tehakse täiesti elukaugeid äh, tingimusi, sellepärast et maapiirkonnad ei ole mitte ainult kaitsealad, äh, vaid seal ka inimesed elavad ja töötavad ja tahavad seal elada ja töötada ning see on väga oluline seisukoht, nii et teiseks me võime siin väga palju kritiseerida ja öelda, et raha on liiga vähe, aga minu jaoks on äärmiselt oluline see, et maa piirkonda ka äh, äh, teisest sambast, teises sambas nii-öelda põllumajanduslikult toetatakse äh, jutumärkides, nii et et mina hoiatan selle eest, et me ei hakkaks mingisuguseid fonde kokku öö, panema, et hakata siis maapiirkondi kuidagi tsentraalselt haldama. ja maapiirkonnas on toetusprogrammid näidanud, et me peame just äh, ka nii-öelda rohujuure tasandi kaasama, et piirkonnad ise peaksid saama otsustada seda, äh, selle üle, kuidas nad äh, vahendeid kasutavad, loomulikult on meil tegu siin ka kaasfinantseerimisega probleeme. ja mina olen toetanud seda, et kaasfinantseerimine on oluline, oluline on tagada, et ka oma rahastus oleks tagatud, et, et see oleks ka piduriks sellele, et mingisuguseid rumalusi tehtakse, nii et kas tegu on viieteist või kahekümne protsendiga äh, kaasrahastamise osas, siis see peaks olema ikkagi tagatud, tagamaks see, et äh, projektid oleksid tõesti mõistlikud ja et need ka mõistlikult rakendatakse, et see on võib-olla niisugune küsimuseks minu kolleegidele siin ruumis, et äh, mida nemad arvavad kaasfinantseerimisest, et piirkonnad siis ka ise kaasfinantseerivad? suur tänu, härra Jaar härra Agnew, palun. vabandan, et tulin siia debatile nii hilja, aga nagu te ilmselt teate, siis äh, käis teises saalis üks kuulamine, nii et minu loja-, lojaalsus oli siin jagatud. me räägime siin maaelu pare-, poliitika tulevikust ja ehk me peaksime kõik vaatama Šotimaa poole, kes on äh, võtnud siin riski äh, eelistades kohapealset ja ma tahaksin mõelda, et äh, mõned nendest mõtetest, mis nad on leidnud, nad tulevad väikestest küladest, aga Euroopa Liit on tohutu ja äärmiselt keeruline on üritada leida sellist formaati, mis sobib kõikidele erinevatele riikidele, erinevatele suhtumistele, kultuuridele ja nii edasi, ja Šotimaal eelistatakse just kohapealset, äh, nad tahavad anda kohalikele inimestele selle oskuse ja võimaluse kujundada ja vastutada oma asjadest ise. Ühendkuningriik on väga uhke saar, enda üle väga uhke äh, linna ja maapiirkonnad on äh, suhteliselt eristamatud, meil on selline fenomen, et külad äh, olid nagu gentrifitseeritud, paljud nendest küladest äh, on saanud teisteks kodudeks, inimesed linnadest äh, on sinna kolinud ja need, need külakeskused on nagu kaotanud oma maapiirkonna iseloomu. kui äh, selliseid et, võimalusi luua väikeettevõtetele ja nii edasi, siis on vaja ka sellega kaaskäivaid äh, oskusi ja koolitust. mulle tundub, et on olemas äh, tõeline vajadus maaelu arengu jaoks, aga me peame väga ettevaatlikult äh, suhtuma sellesse, kuidas raha kulutada, väga lihtne on see ära kulutada grandioossete projektide peale, mõelda, et kui meil selline eelarve juba on, siis sama hästi võiksime selle ära kulutada, aga äh, peaksime tõsiselt siiski ka mõtlema, kuidas me seda teeme, aitäh. suur tänu, härra Anju. ja nüüd paluksin, et meie esimees Sikorski kelle jaoks tegemist on oluliste teemadega, saaks nüüd sõna võtta ja anda oma vaatenurk selle teema osas. jah, tõesti, nagu ütles härra Agnew, siis parasjagu on äh, käimas ka teine kuulamine juurikomisjonis, mis äh, puudutab patente ja mõned meie kolleegid osalevad ka sellel teisel koosolekul. ma väga hindan seda, mida on komitee ette võtnud kohaliku arengu nimel ja selleks, et maapiirkondades samuti toimuks areng. komitee kontekstis näen ma seda holistilist lähenemist kohalikule arengule ja Euroopa Parlamendis asjad alati niimoodi ei käi. paljud inimesed arvavad, et ühtse põllumajanduspoliitika teine sammas lahendab tegelikult kõik maapiirkondade probleemid. ja tegelikult äh, see teine sammas äh, vastavalt erinevatele riiklikele poliitikatele on äh, tavapäraselt äh, suunatud sellele, et toetada investeeringuid põllumajandusse ja taludesse. seda kasutatakse selleks, et äh, lahendada töötleva tööstuse probleeme ja väga vähe sellest on suunatud äh, tegelikult maaelu arengusse väga lähe, vähe sellest on määratud ka ökoloogiliste küsimuste lahendamiseks, ütleme, et hea küll, meil on ühtekuuluvuspoliitika, äh, regionaalsed programmid, need regionaalsed programmid peaksid siis katma maaelu arengu küsimused, aga need, kes äh, vastutavad nende regionaalsete programmide eest, ütlevad, et aga on ju olemas teine sammas seega on meil see lahknevus äh, arengutasemes, hoolimata sellest, kui palju on investeeritud maapiirkondadesse? esimene probleem on töökohad ja ma arvan, et äh, me peame tõesti edendama maapiirkondade multifunktsionaalsust äärmiselt oluline on taristu arengu saavutamiseks. selline taristu võib olla väga kulukas. see on ka põhjus, miks äärelinna piirkonnad on äärmiselt olulised, sest äh, siin toimub äh, urbaniseerumisprotsess ja sellised piirkonnad äh, on tihtipeale väga tihedalt asustatud. tahaksin ka rõhutada vajadust territoriaalse ühtekuuluvuse järele. ei tohiks olla mingisuguseid lahknevusi. me peaksime tõesti vältima selliste piir, maapiirkondade äh, rahvast tühjaks jooksmist, me peaksime elu tagasi tooma nendesse kohtadesse. selleks, et äh, uusi elanikke tagasi maale tuua see võib osutuda äärmiselt kulukaks. tegemist on äärmiselt keerulise teemaga ja ma arvan, et nii Corki deklaratsioon, mis, mõlemad Corki deklaratsioonid, mis kahekümne aasta jooksul on vastu võetud, annavad üsna suure tähtsuse maapiirkondadele Nad pakuvad välja väga modernse lähenemise selliste piirkondade arendamise jaoks, aitäh. Merci, merci. suur tänu, härra esimees, selle ülevaate eest ja ma sooviksin tänada kõiki erinevaid äh, sõnavõtjaid äh, härra Bukananit ja härra Läntsi, sooviksin tänada kõiki, äh, kes sõna võtsid, kes äh, andsid omapoolse panuse selle teema käsitlusse, mis puudutab maaelu arengut, mis meile muret teeb. mitmed teist äh, viitasid sellele ja vahendid on kindlasti vähenenud. ja see kohustab äh, meid järele mõtlema olukorra üle ja kohalikul tasandil ja laiemal tasandil on oluline seda teemat käsitleda ja sellest lähtuvalt peame oma tööd jätkama. loomulikult peame me tegutsema ja arvesse võtma ka ÜPP tingimusi pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat ning väljakutsed, mis seisavad põllumajanduse ees, mis puudutavad äh, toiduga varustatust ja kas me suudame taime, toime tulla ka kliima- ja keskkonnaküsimustega ja territoriaalse lähenemine on väga oluline teema, mis meile muret teeb, puudutab seda, kas meie maapiirkonnad jäävad ellu, sest oht on tõesti suur. mitmed sõnavõtjad rääkisid sellest, nüüd valge raamatu teema, mida, millega me tegeleme ja lisaks äh, ka töörühm, milles mina osalen, kus me pöörame tähelepanu sellele. Äh, me peame üheskoos äh, ümber posi-, funktsioneerima territoriaalse lähenemise eh, kui tulevikupoliitika. tegemist on integreeritud eh, lähenemisega, sektorite ülese lähenemisega, kõikide kaasamine. meil on vaja uusi mõõtmeid, juhul kui me tahame üheskoos tulevaste väljakutsetega eh, toime tulla Te rääkisite teenustest, liikuvusest, kommunikatsioonist kõik need uued vahendid ja modaalsused võimaldavad meil vajalikud ähm, lahendused paika panna selleks, et tagada elujõud. me tahame, et, kas me tahame, et territooriumil äh, piirkondades äh, oleksid inimesed, et see oleks mitmekeelne tegevus. see on teema ja mida käsitleb ka valge raamat. meie regioonide komitee ja parlament äh, erinevatel tasandil, võrgustike tasandil käsitleme seda teemat eh, ja mõistame eh, ka KORK eh, kahe kaasa, kaasaegset lähenemist, see on teemaga, millega me peame üheskoos tegelema ja lähtuma sellest, et ümber korraldada need alused, ja millel asub ka ÜPP reform. tegemist on väga olulise poliitilise väljakutsega, eh, millega me kindlasti tulevikus eh, tegeleme. aitäh teie viljaka mõttevahetuse eest täna ja kollektiivse panuse eest eh, selle teema käsitlemisse. aitäh ja head õhtu jätku!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 ühi-, Agri ja Inta komisjoni ühiskoosolekuga. seal arutame rahvusvahelisi küsimusi koos kahe volinikuga. härra Hogan ja volinik Malmström peaksid seal osalema. see on meie jaoks äärmiselt oluline koosolek ja ma palun tõesti, et te oleksite siin. kui te praegu soovite sõna, kas on keegi, kes soovib sõna? seega siis lõpetame praeguse koosoleku. ja tänan teid ka siin olemise eest äh, ja tänan regioonide komiteed kõigi nendepoolsete algatuste eest, mis on maaelu küsimuses aset leidnud. aitäh. aitäh, härra Sikerski. jah, on, on olnud rõõm siin koosolekul olla, et ja et meil on olnud võimalus äh, jätkata teiega koostööd ja et see jätkub ka tulevikus ilmselt kõigi kasuks. ootame järgmist koosolekut ja vaatame, kuidas me siis panustada saame, aitäh! jah, äh, me, ka meie loodame selle väga hea koostöö peale ja ma soovin neid veel kord tänada siin koosolekul osalemise eest. sellega on meie koosolek lõppenud äh, ja jätkame kell viis